esindaja avaldused hiljutiste hirmutegude kohta Nigeeria põhjaosas ja annangi sõna proua Mogherinile suur aitäh, lugupeetud president. Boko Harami poolt toime pandud äh, vägivald Kirde-Nigeerias äh, muutub igapäevaselt äh, järjest ekstreemsemaks ja ähvardab seda piirkonda järjest rohkem ja seetõttu ma tahaksin tänada teid selle arutelu eest siin täna, sest et minu arvates on väga olulise tähtsusega see, et lisaks oma julgeolekuohtude arutamisele ei kaotaks me silmist ka seda, mis toimub mujal, kui me räägime terrorismist ähm,, ma arvan, et see puudutab ka äh, terrorismiga seotud kommunikatsioonistrateegiat. viimastel kuudel on sajad äh, süütud tsiviilisikud äh, tapetud, roh-, veelgi rohkem neid on röövitud ja veelgi rohkem ümber asuta-, asustatud. Paga linna rünnakud on vaid viimatised pikas rünnakute reas ja see vägivald on levinud üle ka Kameruni ja see näitab, et see on regionaalne konflikt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 Äh, rünnatakse kõiki kristlasi, moslemeid, äh, usujuhte, mm, talunikke, turuklauplejaid, äh, külaelanikke, kooliõpilasi, naisi ja lapsi. aga ma tahaksin eriti just rõhutada kristlaste ja tüdrukute ründamist, eriti just õppivate tüdrukute ründamist. see on oluline sümbol muutustest nende ühiskonnas. umbes kolmteist tuhat inimest on alates kahe tuhande üheksandast aastast tapetud ja üle poole nendest ohvritest on mm, tapetud äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jooksul, väga palju on riigisiseselt ümber asetatud isikuid, kolmkümmend seitse tuhat äh, Kamerunis, äh, üksteist tuhat Tšaadis, see tähendab seda, et kohalikud kogukonnad on suure surve all ja see võib tekitada lisakonflikte. korra ja administratsiooni kokkukukkumine on ka aset leidnud ning vabade valimiste korraldamine on järjest järjest keerulisem. Euroopa Liit küll tegutseb, kuid me peame rohkem tegutsema selleks, et toetada äh, selliseid riike äh, Boko Harami vastu võitlemisel küsimus äh, on selles, mida me teeme, mis oleks tõhus nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt ja mida iganes äh, me ka teeme, siis ma tahan rõhutada, et me peame seda tegema tihedas koostööd äh, asjasse puutuvate riikidega. lühiajaliselt tuleb tagada tõhus militaar- ja humanitaarvastus sellele kriisile, selle piirkonna riigid on võtnud endale ülesandeks luua mitmerahvuseline rakkerühm, mis ei ole veel mobiliseeritud, Euroopa Liit on aidanud teinud eh, ja aitab eh, selle rakkerühma koordineerimisega ja juba kümme miljonit eurot on antud eh, Nigeeria terrorismiga tegelevale nõustajale selleks, et selle probleemiga tegeleda keskpikas perspektiivis on ääretult olulise tähtsusega see, et nende riikide eh, inimestel oleks eh, arengu ja töökoha väljavaade ja et eh, seal riikides oleksid valitsused, mis tõesti suudaksid neid kaitsta ja nende vajadusi rahuldada. ja me me peame tagama selle, et meie eesmärgid äh, oleksid saavutatud. Äh, äh, reegleid peavad austama ka julgeolekujõud. Need on sõnumid, mille me oleme novembrikuus ministritevahelisel dialoogil Nigeeriaga edastanud. me tahame, et Nigeeria kiiremini rakendaks kavandatud tegevusi ning et austatakse inimõigusi selleks, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid saaksid ühendada oma jõud kohalike algatuste ellurakendamisel ja seda tõhusamalt teha. aitäh! suur aitäh ja nüüd jõuame fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt saab üheks minutiks, vabandust, pooleteiseks minutiks sõna Rahvapartei nimel Ivo Stier. lugupeetud president, proua kõrge esindaja Euroopa äh, tähelepanu äh, oli pööratud Pariisi barbaarsete tegude suunal Nigeerias, Boko Haram samal ajal laastas Baga linna ja seetõttu me tahaksime korrata äh, katoliikliku mm, pealpiiskopi sõnu seal kes äh, reageeris äh, rünnakule, ähm, mis oli suunatud äh, prantslaste vastu, aga samasuguseid reaktsioone on meil vaja rünnakute puhul, mis on suunatud Nigeeria, Kameruni ja teiste riikide kodanike vastu meie jaoks on tavapärane reageerida väga tugevalt, kui midagi meiega, meie mandril juhtub. me peame olema uhked selle solidaarsuse üle Äh, mida kogu Euroopa on üles näidanud äh, Pariisi ohvritele, aga äh, sellised väärtused peavad olema üleilmsed, me peame näitama üles ka solidaarsust, kui me räägime Nigeeria ohvritest, kaks tuhat inimest tapeti Pagas, me peame ütlema, et ma olen Paga, je suis Paga Boko Haram on Põhja-Nigeerias kalifaadi paika pannud ja sellest on saanud suur oht, nagu ähm, me näeme seda ka äh, Süürias ja me peame äh, seda terrorismi ohtu kindlasti arvesse võtma. Äh, Boko Haram saab järjest rohkem võimu juurde ja see seda seetõttu, et Nigeeria institutsioonid on võimetud tegutsema ja me peame aitama Nigeerial areneda. suur aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab kaheks minutiks sõna Norbert Naiser. ja suur aitäh, lugupeetud president, austatud proua asepresident äh, Prantsuse atentaadi ohvrid äh, on viimastel päevadel saanud täiesti õigustatult meie tähelepanu ja ka kaastunde osaliseks. Äh, mina olen Charlie ja Ähm, ähm, mina oleksin tahtnud näha ka äh, silti Me oleme nigeerlased, äh, see oleks toonud eurooplaste tähelepanu alla ka selle, mis seal toimub, nigeerlased on seda äh, väärt ähm, kas me oleme võimetud, kui me räägime Sub-Sahara piirkonnas toimuvast Somaalia, Keenia, Mali ja nii edasi, me peame mõtlema poliitilistele eliitidele nendes riikides ja eriti just Nigeerias ja nei, neilt tegevust nõudma. liikmesriigid on aidanud äh, Nigeeria julgeolekujõude välja koolitada, äh, kuid äh, julgeolekujõud tegutsevad osaliselt ilma demokraatliku legitiimsuseta, ilma kontrollita Äh, ilma äh, mm, vajaduseta oma tegevust õigustada äh, ja aru anda. me peame nägema Äh, või vaadata, vaatama seda, kuidas äh, oleks võimalik võidelda korruptsiooni vastu äh, Nigeerias. viimase kümne aasta jooksul on kaheksakümmend miljonit eurot kadunud ähm, ja see on raha, ähm, mida sellel riigil on ääretult, mida sellel riigil on vägagi vaja. poliitiline juht, eliit, samamoodi nagu äriinimesed ja sõjaväelased peavad tegutsema äh, seal on väga suur vaesus, äh, Nigeerias tegutsevad äh, valitsusvälised organisatsioonid, mis teevad oma tööd väga hästi ja me peame neid jõude toetama, aitäh! suur aitäh, härra Noiser! ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Bas Belder, teil on üks minut. suur aitäh, president! selle nädala alguses ähm, Josi peapiiskop Ignatius Taigama kurtis äh, lääne ignorantsuse üle, ähm, kui me räägime tõelisest ohust, mida Boko Haram äh, kujutab endast. Äh, ta küsis, et kus on läänepoolne solidaarsus, kui me räägime Nigeeriast, mis kannatab kohutavalt terrorilainete all ning eelmisel nädalal kaitseminister ütles, et tema armee kaotab sõda Boko Harami vastu ja ainult rahvusvaheline koalitsioon saaks pakkuda lahendust. Nigeeria otsesed naabrid Niger, Tšaad ja Kamerun ei taha äh, Äh, olla kaasatud äh, seal kohapeal. kõrge esindaja, te rääkisite äh, humanitaarvastusest, sõjalisest vastusest, tegutsemisest. mulle valmistab suurt muret selle piirkonna destabiliseerimine Nigeerias ja ma tõesti loodan, et Euroopa Liidu poolne vastus on tõesti tõhus, sest et praegusel hetkel ei ole asjad üldsegi mitte head. siin on räägitud ka seostest, mis on Nigeeria armee ja Boko Harami vahel. suur aitäh! ja nüüd äh, liberaalide nimel proua Šaake poolteist minutit, suur aitäh, äh, kallid kolleegid, äh, džihadistlike terroristide jube vägivald on meie kodus ka juba ähm, Charlie ajakirja, ajakirjanik tapeti ja juute tapeti ja siin äh, räägitakse valest, siin on äh, mm, oluline mõelda ka äh, valesse suunatud dogmale, me peame tegutsema ähm, väljendusvabadus on universaalne inimõigus, aga Nigeeria tüdrukud, kes õpivad, kes tahavad haridust, on Boko Harami peamiseks sihtmärgiks. Boko Haram tähendab tõlkes haridus on keelatud Äh, ja oma ideoloogia pealesurumine sellise vägivallaga on äh, väga selge äh, nõrkuse märk kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui mina olin vaatlejana presidendivalimistel Nigeerias, tapeti noorte korpuse vabatahtlikke see organisatsioon aitas äh, vabatahtlikult äh, neid valimisi korraldada ja rünnati Nigeeria äh, poegi ja tütreid ja sel nädalal kasutati last enesetapu terroristina ja see näitab, kui madalale nad on langenud. me peame väga rangelt selle kõik hukka mõistma ja me peame oma kaastundes saatma siitpoolt teele ohvrite perekondadele ehm, me peame näitama, et me teame, milline on oht äh, üleilmsel tasandil äh, äh, pühasõdalaste, mis tuleneb pühasõdalastest ja Nigeerias on terrorism muutunud reegliks, mitte erandiks, me peame aktiivselt tegutsema selleks, et see brutaalsus lõpetada ja me peame ISISe ja Boko Harami ja teised hävitama, aitäh. suur tänu, järgmisena kolleeg Corsi, poolteist minutit, palun Nigeerias on olnud tegemist äh, hävitava nädalaga. pretsedenditu arv inimesi on tapetud, vägivald levib, need jõledused, mis Boko Haram pagas toime pani, väärivad meie hukkamõistu ja ületavad kõik senise üle kahe tuhande inimese tapeti paari päeva jooksul. riigi julgeolekujõud ei suutnud sekkuda ja seda ära hoida. nagu juba öeldud, Nigeeria valitsus äh, vastutab äh, ka selle eest, kuivõrd äh, kohutav on inimõiguste olukord riigis. paljud äh, välisvaatlejad usuvad, et sadu Boko Harami liikmeid on surnud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolel ainuüksi riigi kinnipidamisasutustes ja ebaseaduslike hukkamiste kaudu. nüüd äh, nüüd äh, laste kasutamine terroristlike rünnakute läbiviijatena loomulikult on äh, täiesti uus tase ja šokeerib isegi neid, kes on näinud väga hulle konflikte me oleme siin oma kojas kaitsnud sel aastal ajakirjandusvabadust, aga samas tuleb toonitada, et rahvusvahelisel ajakirjandusel on kohustus juhtida maailma avalikkuse tähelepanu olukorrale Nigeerias, sellepärast et ainult siis äh, panustab ka sealne valitsus piisavalt stabiilsusele ja rahule. suur tänu, kas te olete valmis vastama härra Tšambaski sinise kaardi küsimusele? palun, kolleeg Tšambaski lugupeetud kolleeg Carthy, kas te ei leia, et need koletused on olnud põhjustatud äh, Nigeeria valitsuse tegevuse läbikukkumise tõttu? tehniline probleem taas kord äh, tõlkega millegipärast. Let's say again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 Проба, едно, две, три, проба. Yes. No, no. Okay. Now, Thank start you. again. Колега Карти, не смятате ли, че неспособността... Hea kolleeg, kas te ei leia, et eh, Nigeeria valitsuse tegemata töö on põhipõhjus nende koletuste osas, eh, mis aset on leidnud selles riigis? kas te ei leia, et rahvusvahelised ettevõtted, kes saavad kasu Nigeeria maavaradest, äh, on samuti süüdlased? kas te leiate, et ainult sõjaline jõud võib äh, Boko Harami terroristidega äh, vastu astuda. kas te ei leia, et ka meie peaksime aitama samal viisil, nii nagu ka äh, oleme üles näidanud solidaarsust ohvritega. jah. ma tahaksin öelda, et äh, ainult äh, sõjaline lahendus ei kõrvaldaks Boko Harami nuhtlust, loomulikult on vaja julgeolekujõudude tegevust ka, aga loomulikult äh, on rahvusvahelistel ettevõtetel siin vastutus kanda ja Nigeeria valitsusel tuleb oma töö ära teha. Euroopa Liidu institutsioonid, parlament, liikmesriigid, kõik peavad andma oma panuse selleks, et sellised jõledused ei saaks korduda, nagu me eelmisel nädalal nägime ja need ei tohi ka jääda nähtamatuks. nüüd äh, Heidi Haudala Roheliste nimel poolteist minutit, palun suur tänu, president. ma arvan, et äh, käesoleval nädalal, mil me leiname terroristide ohvreid Pariisis, on oluline arutada ka seda teemat oma täiskogul. rahvusvaheline üldsus on pööranud vähele tähelepanu sellele, kuidas kogu Paga linn Nigeerias maatasa tehti. me peaksime tegema vähemalt äh, seda, et algatataks rahvusvaheline uurimine selle kohta, mis tegelikult toimus. arvud, ohvrite arvud, mida pakutakse välja, erinevad teineteisest väga suurelt, aga me võime eeldada, et tõesti kaks tuhat inimest hukkus, samas Nigeeria armee põgenes. Nigeeria on rikas riik, aga me peaksime toetama nende võrdlust äh, terrorismi vastu. oluline on toetada ka ECOWAS-i Lääne-Aafrika riikide koostööorganisatsiooni, mis on toonitanud, et ta soovib teha koostööd Nigeeria valitsusega. me peame toetama ECOWAS-i ja kõiki sealseid osalisriike võitlemaks äh, selliste terroristlike rünnakute kordumise vastu tulevikus. ja me endiselt ei tea ka, mis äh, juhtus äh, Tšiboki tüdrukutega, samas kui me ütleme, et me oleme äh, Charlie, peaksime me ütlema ka, et me oleme Tšiboki tüdrukud. nüüd järgmisena saab äh, sõna härra Santiago Fisasak-Seele, palun me oleme pööranud palju meedia tähelepanu äh, islamiriigile ja Pariisi terrorirünnakutele. Need rünnakud äh, Pariisis ja Lähis-Idas olid väga brutaalsed, aga samas äh, sama julmad olid rünnakud Boko Harami poolt äh, Põhja-Nigeerias. Äh, Boko Harami nimi tähendab ju ka, et lääne haridus on keelatud. nüüd nad on äh, pakkunud, nüüd nad on tapnud üle kahe tuhande inimese, nende teelt on pidanud põgenema poolteist miljonit inimest. Nad röövisid sadu koolitüdrukuid kevadel, need on endiselt äh, kadunud, väidetavalt on neid müüdud äh, orjadeks ja neid on sunnitud äh, islami usku lah-, astuma. tüdrukud, kes põgenesid, need paar tüdrukut, ütlesid, et neid hoiti kinni Kamerunis asuvas laagris. nii et olukord on seal täiesti kohutav, lihtsaid lahendusi ei ole tähtis on, et Euroopa Liit ja Lääs oleksid edukamad äh, Nigeerias, kui seda on oldud Lähis-Idas või mujal Aafrikas. me peame leidma globaalse lahenduse, seda on võimalik äh, saada ÜRO ja ka Rahvaste Ühenduse kaudu. oluline on, et äh, riigid, kes on kultuuriliselt ja ajalooliselt teineteisele lähedased, mõjutaksid äh, ka teineteist. Äh, tihtipeale tundub, et Euroopa Liidul on nii palju oma probleeme, et ta ei suuda teiste omi lahendada. ja nüüd äh, kõneles härra Karver ja nüüd saab sõna härra Santiago Fisesaiks, selle palun. härra president Euroopa ei tohi lasta end hirmutada Boko Harami terrorist. Need teod on pretsedenditult vägivaldsed, tihtipeale on ohvriks noored inimesed, kes on äh, kaitsetud, noori tüdrukuid kasutatakse ära Nigeeria ja tema naaberriigid ei ole võimelised saavutama kontrolli Boko Harami üle, seetõttu on väga oluline, et rahvusvaheline üldsus ÜRO egiidi all sekkuks. meil tuleb võidelda nende vägivallategude vastu. ja siinkohal tuleb silmas pidada ka seda, et Nigeerias on tulemas valimised neljateistkümnendal veebruaril kõik on omavahel seotud. Euroopa valimisvaatlusmeeskond äh, ka suundub Nigeeriasse, mina liitun ka varsti selle meeskonnaga. ja tuleb tõdeda, et on võimatu laiendada seda missiooni kogu riigi territooriumile julgeoleku põhjustel tuleb tagada, et valimised oleks usaldusväärsed, universaalsed. me analüüsime protsessi mitte ainult valimiste päeval, vaid ka varem ja hiljem. me analüüsime kõiki vaidlusaluseid punkte. ma tahaksin saada veel äh, võimalust äh, öelda, et me peame olema äh, ühtsed Nigeeria toetamisel. proua Kienge üks minut, palun. Äh, suur tänu, proua president. samal päeval, mil Prantsusmaa langes äh, islami ekstremistide rünnaku alla, tapeti Nigeerias Boko Harami poolt tuhandeid inimesi, siin on tegemist äh, sama sõjaga, sama surmava ideoloogiaga, aga reaktsioon oli erinev meil on siin äh, vaja vältida kahte klassi jaotamist. Euroopa peab äh, reageerima ka sündmustele Nigeerias. me ei saa seista tegevuseta, vaadata tegevuseta kõrvalt, kui tuhandeid hukkuvad. meil on vaja rahvusvahelist äh, rakkerühma ÜRO juhtimisel, nii et kaasatud oleksid ka naaberriigid meil tuleb leida lahendus võitluses selle terrorismi vastu. oluline on äh, kaotada ära põhjused, äh, see terrori põhjused, võitlus korruptsiooni vastu, vaesuse vastu, ebaõigluse vastu. oluline on, et äh, lõpetataks loodusressursside kuritarvitamine, tuleb parandada poliitilisi põhitingimusi ma ütlen seda paar nädalat enne valimisi Nigeerias, et äh, selle riigi kodanikel, eriti lastel, peab olema tulevik, mis ei oleks seotud sõjaga. me peaksime omama julgust äh, teha ka nendest riikidest maailma keskpunkt, nii nagu see tehti Pariisist Pariisi läksid kõik äh, riigipead äh, kohale ja me peaksime demokraatlikult protesteerima ka vägivalla vastu Nigeerias ja ma ütlen, ma olen paga. Ähm, teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus ähm, ja palun küsimuse esitajal on sõna. Eh, härra Buonanno ma tahtsin küsida kolleeg Kiengelt üht-teist, tahtsin talle näidata ühte fotot. siin äh, öeldakse üht-teist äh, Muhamedi kohta, kas teda ei oleks vaja kinni võtta, võib-olla see tuleks lihtsalt äh, tükkideks rebida ma usun, et see küsimus ei ole kohane, me ei saa haiget islamistlikku ideoloogiat äh, siin äh, meie väärtustega ära vahetada, me ei tohi langeda nendega samale tasemele. meie võtame vastu otsuseid lähtuvalt oma väärtustest, sõnavabadusest ja sellest, mis on oluliseks äh, meie ühiskonnale järgmisena kolleeg Nart, üks minut, palun. proua Mogherini, kui me räägime strukturaalsetest reformidest Nigeerias, siis seal äh, lonkab see nii praktikas kui ka teoorias. sündmused Pagas on äh, nüüd aktuaalsed, seal on tegemist teatud äh, narkokoridoridega mida terroristid ära kasutavad. valitsus on ebatõhus, kuna valitsus on äh, korruptiivne, võib-olla me võime siin loota ainult äh, Tšaadile naaberriikidest, ainuke võimalus äh, oleks lõpetada see olukord seal Euroopa demokraatlike jõududega, kes oleksid võimelised piire tõmbama ja piire kaitsma, peaksime tegema enamat kui retoorika. meil oleks vaja praktilist militaarset lahendust. kolleeg Lamberts, üks minut. suur tänu, äh, president, me räägime siin Aafrika kõige suuremast majandusest ja see riik äh, annab kõige rohkem sõdureid Aafrika rahujõududesse, me teame, et seal on suur ebavõrdsus, seal on korruptsioon, me teame, et raha ei jõua rohujuure tasandile, me teame, et seal on kõrge vaesuse, ebavõrdsuse tase, paljud lapsed ei saa haridust. seetõttu äh, need äh, rünnakud koolidele ja tüdrukutele on veelgi murettekitavamad. me oleme kritiseerinud ka ametis oleva presidendi äh, reaktsiooni, kes saatis oma kaastundeavaldused Pariisi, aga ei öelnud midagi Paga kohta. me teame, et Boko Haram on kommunikatsioonisüsteemid seal äh, läbi lõiganud, aga sellegipoolest äh, peab valitsus tegema enamat, et ei oleks olukord selline, et nii paljud inimesed äh, jäävad kõrvale eelseisvatest valimistest. meil on vaja rahvusvahelist toetust, et sealset olukorda muuta. proua Lamberts, kas te võtate vastu härra Kava sinise kaardi küsimuse? jah. härra Kava, kolmkümmend sekundit, palun. suur tänu, kolleeg, et te võtate vastu minu küsimuse. kas te olete nõus äh, sellega, et äh, Nigeeria konstitutsioon on äh, nüüd äh, nõrgestunud seetõttu, et varem oli presidendi ameti roteerumine, Jonathani ametis olekul on see kõrvale jäetud mis äh, puudutab nüüd äh, presidendi ameti roteerimist, siis nigeerlased peavad ise otsustama selle üle ja good luck äh, Jonathan ütles, et tema valiti sellesse rolli ja seda ka täidab. mina rõhuksin hoopiski rohkem demokraatliku protsessi tagamisele, selleks läheb ka valimismissioon kohale. oluline on, et inimesed saaksid oma hääle anda ja ükskõik, äh, kas, äh, kuidas Jonathan saab presidendiks, härra Bukari või keegi teine, ma tõesti loodan, et nad hakkavad äh, lahendama probleeme, mitte ei teeskle, et need ei eksisteeri. suur tänu, proua Lambert ja järgmisena proua Valenciano, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud president eh,. hizo estallar noor tüdruk lasi ennast pommiga turul õhku eh, ja hävitades lisaks enda elule ka palju teisi elusid. me ei saa rääkida ainult Pariisist ja jätta mainimata seda, mis toimus Nigeerias, mis seal toimus, mida on Nigeerial vaja selleks, et võidelda selle eh, koletuse vastu, mida Boko Haram seal ellu viib, millised on need reaalsed võimalused selleks, et aidata Nigeeriat kus äh, tapetakse tüdrukuid äh, ja naisi, kus äh, turul korraldatakse vägivallategusid, see on ka sümboolne selle filosoofia kohta, mida tsiviilelanikega tehakse. meil on vaja ka kiireloomulist teadet ja reaktsiooni, Euroopa Liit peab olema kohal selleks, et leida võimalikke äh, võimal-, äh, lahendusi selle äh, riigi probleemidele. suur tänu, proua Mitsi, üks minut, palun. suur tänu, lugupeetud president massimõrv on see, kuidas kirjeldatakse kahe tuhande inimese topmist Pagase Nigeerias Boko Harami poolt see on koletu rünnak taaskord Boko Haramilt, kuidas me saame unustada sa-, need sada tüdrukut, kes koolist rööviti, kes ei suutnud piisavalt kiiresti joosta selleks, et põgeneda nende eest, see on oht Aafrikale, aga ka Euroopale. Pakistanis on Taliban samuti rünnanud äh, lapsi koolis, samas on äh, Charlie Hebdo sündmused toonud terrorismi ka Euroopa südamesse, miks on Euroopa ignoreerinud äh, terroristi äh, organisatsioone nagu Boko Haramit senini, kui palju elusid on vaja kaotada selleks, et mõista, et terrorism on oht rahvusvahelisele julgeolekule. hiljutised rünnakud on ohumärk tuleviku osas ja lõppude lõpuks Euroopa on see, kes peab reageerima otsusekindlalt ja tõhusalt ning kaitsma Euroopa väärtusi, rahu ja demokraatiat äärmuslaste eest. proua Gomes, palun. üks minut Nigeeria valitsus ei äh, soovinud või ei suutnud äh, peatada Boko Harami tegevust. laste röövimine ning nende kasutamine pommi kandjatena. Äh, Boko Haramiga võitlemine ei ole midagi, mida saab teha isoleeritult. tegemist on justkui hüdraga, see ei ole sarnane rünnak, nagu me nägime Pariisis, me peame organiseeritud kuritegelike võrgustega võitlema, kes nende tegevust toetame, meil on vaja julgeolekupoliitikat, mis võtab kollektiivse vastus, vastutuse ning aitab Nigeeriat selleks, et äh, välja juurida Boko Haram. me peame minema selle teemaga ÜRO Julgeolekunõukokku selleks, et tagada vastutus, kaitsta Nigeeriat äh, ja teha seda naaberriikide toel. Boko Haram on oht äh, rahule ja stabiilsusele äh, nii Aafrikas kui ka kogu maailmas, suur tänu. proua Gomez, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra Efrits, palun. suur tänu Te rääkisite väga kirglikult äh, nende koletute organisatsioonidega võitlemise kohta ja olen sellega nõus. üks küsimus, mis mulle muret teeb, on see, et me oleme siin kuulnud väga palju selle teema kohta. kas me räägime sellest, et me suuname Euroopa Liidu sellesse keskkonda, sellega seoses on oht, et sellel on teatud reaktsioon tugevamad piirikontrollid ja konkreetsed reeglid tõenäoliselt aitaksid vältida seda reaktsiooni meie keskkonnas. proua Gomes, paljud inimesed, kes üritavad Euroopasse jõuda, tulevad tihtipeale Nigeeriast selleks, et selle nähtusest põgeneda. ma olen nõu-, ma kinnitan seda, mida proua Mogherini ütles, kõik see on omavahel seotud, kui me arvame, et me suudame end kaitsta nii-öelda Euroopa kindluses, selle asemel, et minna ja aidata meie partnereid ja kes võitlevad sellesama terroristliku hüdraga, mis loob probleeme ka Euroopas ja mujal, kui me seda ei tee, siis oleme hukatusele määratud. suur tänu, järgmiseks proua Tšufrida, üks minut, palun. suur tänu proua president, kahe tuhande üheksandal aastal äh, kuulutas Boko Haram välja äh, moslemi kalifaadi, islami kalifaadi. järgmisel äh, kuul toimuvad valimised, aga me teame, et poolteist miljonit inimest, kes on ümber asustatud, ei saa hääletada. Nigeeria valitsus ei suuda tõhusalt töötada ning sõjavägi äh, on võimetu ja soovitakse abi, aga midagi ei ole tehtud. kolmandal jaanuaril ähm, anti teada kahe tuhande inimese mõrvamisest. samal ajal toimusid Pariisis meeleavaldused, äh, sellega paralleelselt äh, pani ennast plahvatama tütarlaps äh, keset turgu. mida me veel ootame? see on ainult algus, Boko Haram võib nüüd soovida täielikku kontrolli kõige rahvarikkamas Aafrika riigis. ja miks mitte ka laieneda Tšaadi või Kameruni. Euroopa ei tohi jätta Nigeeriat omapäi ja ei piisa sellest, et öelda, et ma olen Charlie. järgmine kõneleja, palun suur tänu, president, lubage mul kõigepealt hukka mõista täielikul viisil igasugused terroristide rünnakud ja loomulikult minu solidaarsus äh, seda puudutatud riikides. täna räägime Boko Haramist, eile rääkisime teistest rünnakutest, liiga tihtipeale paljude piirkondade osas äh, kasutatakse vägivalda erinevatel eesmärkidel räägiti kolmest äh, ohust Äh, natsionalism, rassism ja religioosne fundamentalism on need, mis ohustavad maailma, neil kõigil on ühine nägu, neil on ühine nimetaja, nad on agressiivsed, võimujanused, irratsionaalsed ja Boko Haram on üks selline rühmitus, kes seda esindab, kes on on äh, üllatunud sellistest teemadest nagu demokraatia, vabadus või inimõigused. me ei ole suutnud Boko Haramit äh, peatada, aga me saame takistada inimeste liitumisest sellega ja takistada uusi terroristlikke organisatsioone. on räägitud lühiajalisest strateegiast, aga pikaajaline strateegia on haridus, mis on vältimatu, ainult haridusega suudame me lõpetada need koletused. Teil on sinise kaardi küsimus. kas te olete valmis vastama? proua Kardia Tsabal, kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust? härra Karver, palun suur tänu, kolleeg, aitäh, et vastate minu küsimusele, te räägite meist. kas ei oleks parem regionaalset äh, lahendust leida sellele tragöödiale, mis Lääne-Aafrikas on äh, aset leidnud, kas ei ole parem jätta see Aafrika Liidule selle asemel, et anda võimalus meie vastastel rääkida lääne äh, täiendavast sekkumisest, suur tänu. palun suur tänu, äh, proua president. jah, loomulikult, kui me saame aidata, siis äh, Euroopa Liidu üks põhiväärtusi on demokraatiat kaitsta, ükskõik kus see vajalik on, aidata meile sõbralikke piirkondi selleks, et demokraatiaga edasi liikuda. Euroopa Liit ei saa kõrvale vaadata ja me saame öelda Nigeeria, me ei saa öelda Nigeeriale, et ta peab ise hakkama saama, ma arvan, et Euroopa Liit peab olema kus vaja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 Äh, mina võtsin osa äh, Prantsuse demonstratsioonidest, äh, ma olen Charlie, ma mõistan hukka igasuguse vägivalla. Euroopa peab oma jõud ühendama ja terrori vastu võitlema. ma ei ole mitte ainult Charlie, vaid ka Baga linn, mille terrorismid täielikult, terroristid täielikult hävitasid ja pärast veresauna jäid sinna maha tuhanded ohvrid. Boko Haram kontrollib suurt osa Nigeeriast ja Äh, nad hävitavad kõik, mis nende arvates ei sobi kogu islamiga. meie ei tohi vaikida, need äh, Boko Harami jubedad teod äh, ei lahene iseenne, enesest rahvas seal vajab ähm, meid, Euroopa peab oma Nobeli rahupreemia tagasi andma, kui me midagi ei tee, kui me ei tegutse, me peame otsima instrumente, millega oleks võimalik see verevalamine peatada, aitäh me mõistame hukka need massimõrvad Paagas Põhja Aafrikas selline religioosne fanatism, mille põhjal tegutseb Boko Haram, on viinud äärmuslike tegudeni. me näeme džihadiste, kes vallutavad eh, seda kalifaat, eh, loovad kalifaati kogu Aafrikas. Põhja-Nigeerias näeme me äh, inimeste liikumist erinevatesse piirkondadesse ja tuhanded inimesed põgenevad Euroopasse läbi Türgi, proua Mogherini. meil on tuhandeid äh, põgenikke, ebaseaduslikke sisserändajaid, kes tulevad Euroopasse, eriti Kreekasse, selle asemel, et neid vooge peatada. Türgi mitte ainult ei aita neid, vaid ka keeldub ellu viimast kõiki äh, lepinguid, täitmast lepinguid ning nad ei astu vastu ka Süürias tegutsema. suur tänu. Nigeeria jaoks pidi kaks tuhat viisteist olema eh, lootuste, poliitiliste plaanide aasta, sest eh, toimumas on valimised selle asemel, aga näeme, et Paga linnas äh, tuhanded inimesed ei saa hääletada, mitte et nad ei tahaks hääletada, vaid nad lihtsalt ei saa, sellepärast et nad on surnud. ja ühishauas äh, või kusagil prügikottides, miks see nii on äh, toimunud ebaseadusliku relvakaubanduse tõttu, mis tuleb Liibüast läbi Tšaadi sisse Boko Haram ei äh, tooda ju relvi kusagil džunglis. tuhanded inimesed marssisid Pariisi tänavatel mõni päev tagasi ja me oleks pidanud austama ka Nigeerias hukkunute ja, ja Vahemeres hukkunud äh, inimesi ja nende mälestust. see ei puuduta mitte ainult äh, Charlie Hebdo rünnakus hukkunuid, aga ka teisi. järgmine kolleeg, palun lugupeetud äh, välispoliitika kõrge esindaja, Nigeeria olukord on muutunud üha dramaatilisemaks, viimastel aast-, päevadel on enam kui kaks tuhat inimest oma elu kaotanud ja sellepärast peab Euroopa Liit reageerima. presidendivalimised ja parlamendivalimised äh, peaksid toimuma selles riigis, selle riigi kodanikud peavad äh, äh saama abi selleks, et vältida suuremaid rünnakuid see, mis toimus Paga linnas, islamistid äh, hävitasid selle linna, me võime samuti rääkida ka kodusõjast Nigeerias Paga elanikud kirjutasid Twitteris, kuidas saan ma ennast tunda julgena julgeolekuolukorras, kus mõistetakse hukka Pariisi rünnakud maailma tasandil, aga samas ei räägita sellest, mis toimub minu riigis. minu elu justkui ei loe kellelegi, ütles ta. Euroopa peab reageerima, sellel riigil on vaja tugevat jõudu e, ja reaktsiooni suur tänu, proua president, lugupeetud välispoliitika kõrge esindaja, aitäh, et viitasite kristlastele ka seoses selle tragöödiaga. president Schulz avaldas samuti kaastunnet kahe tuhandele ohvrile pagal ja viitas ka ohule, mis äh, on esile kerkinud, aga samas ta ei tahtnud äh, nende ohtude osas mainida kristlaste vastast rünnakut. see kristlaste vastane viha on iseenesest üks märk, märk äh, kristluse vastasest põlgusest, seega palun ärge jätke sellele tähelepanu pööramata proua Mogherini, palun, teil on sõna kokkuvõtvaks seisukohaks. suur tänu, ma olen täiesti nõus ja ma sooviksin teid tänada selle võimaluse eest pühapäeval, kui me Pariisis äh, tänavatele tulime, mõtlesin ma nii nagu paljud teised teist, et see on ainult silmakirjalik, aga, ja samas ka töötab meile vastu, kui me ei tee midagi ega ütle selle kohta, mis toimus äh, kaugel Pariisist, aga samas väga lähedal, nagu paljud teist ütlesid, enamus teist ütlesid, et äh, need sündmused, äh, mitmed sündmused on omavahel nii tihedalt seotud, et meil ei saa olla mingisugust illusiooni, et me suudame lahendada ühe probleemi ilma teise äh, olukorra lahendamata. ja me ei suuda maailma probleeme lahendada avaldustega, aga samas pean ütlema, et äh, igasugusele minu avaldusele järgneb negatiivne reaktsioon, aga teatud juhtudel on avaldused äh, sümboolsed. ja tol päeval äh, ütlesin, et mina pean äh, tegema avalduse, mitte kõneisik, me peame rääkima ja tegutsema sama jõuliselt ja samal viisil, nii nagu äh, Pariisi sündmuste puhul ka Nigeeria osas. samal ajal olen ma nõus paljuga, mida mitmed teist ütlesid, me peame tegutsema erinevatel tasanditel, loomulikult esialgne reaktsioon puudutab äh, inimeste julgeolekut äh, ja õigusi Nigeerias, e, eelkõige tüdrukute õigusi, aga samas puudutab see ka keskkonna loomist, mis muudab äh, vähem võimalikuks selle nähtuse Äh, taastumisele, et inimestel Nigeerias oleks korralik tulevik äh, oma riigis. ma usun, et see on midagi, mida me peame tegema ja ma ütlesin ka alguses, mida me juba teeme, julgeoleku või siis humanitaar- või arenguvaldkonnas. ma tervitan teie üleskutset teha rohkem ja loodetavasti õnnestub äh, midagi enamat öelda äh, välisministrite tasandil, eriti mis puudutab just julgeoleku aspekti. aga sooviksin rõhutada seda mitme, mida paljud teist ütlesid, et vaja on seda teha lähtudes raamistikust, mis ei ole ainult Euroopa Liidu raamistik, me peame tegutsema piirkonnas äh, ÜRO, Aafrika Liidu äh, kontekstis koordineeritud viisil. ja lõpetuseks sooviksin tänada äh, härra Visak Saksela olulise äh, panuse eest valimisvaatluste juhtimisel äh, tulevikus ja kasutaksin ka seda võimalust, et välja öelda, kui väga ma väärtustan mitte ainult parlamentaarset diplomaatiat, aga ka tööd, mida te teete läbi vaatlusmissioonide valimiste osas. see on minu arvates oluline osa diplomaatilisest ja välispoliitilisest lähenemisest ja sooviksin teid tänada pühendumuse ja professionaalse lähenemise eest paljudel teist, kes on väga palju jõudu sellele äh, Äh, suunanud, sooviksin teid selle eest tänada ja samamoodi äh, loomulikult isiklikult äh, saan teid kõiki tänada teiste oluliste tööde eest ja jään ootama teie aruannet selle kohta, aitäh! suur tänu, proua Mogherini!